president. E, dzień dobry, witam koleżanki i kolegów. tere päevast kõigile. E, tere tulemast täiskogu istungile istung mis lõppes kahekümne seitsmendal oktoobril äh, kaks tuhat üksteist, jätkub äh,